ja mis puudutab nüüd äh, emaduspuhkust, äh, siis naistele tuleb äh, tagada korralik hüvitis ja ka isad peavad andma oma panuse. käesolevaga on arutelu lõppenud, proua Estrela raportit hääletame kolmapäeval kell kaksteist null null ja proua Tomsoni raportit hääletame juba homme kaksteist kolmkümmend. järgmine päevakorrapunkt on meil ühine arutelu Euroopa Parlamendi ja Komisjoni suhete raamkokkulepe. tegemist on härra Rangeli kahe raportiga, kõigepealt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe muutmine ja teiseks äh, Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamine Euroopa Parlamendi ja Komisjoni suhete muudetud raamkokkuleppega. esimesena saab äh, sõna härra Rangel, raportöör neljaks minutiks, palun. tänan, proua president. suur tänu mis puudutab neid kahte raportit, siin ma tahaksin kõigepealt Äh, avaliku sees äh, tänusõnu avaldada, nii nagu ma juba põhiseaduskomisjonis tegin varem, äh, taga, tänada kolleege Svobodat, Rebecca Harmsi ja teisi kolleege, kes olid osa Euroopa Parlamendi meeskonnast läbirääkimistel Euroopa Komisjoniga ning äh, ma tahaksin rõhutada seda, et äh, komisjoni president ajas neid läbirääkimisi suure avatuse vaimus, koostöövaim oli hea ja äh, kolleeg volinik Šefčovitš ja tema meeskond samuti on olnud väga avatud ja koostöövalmid. tegemist on ajaloolise kokkuleppega, tegemist on esimese raamkokkuleppega pärast Lissaboni lepingu jõustumist, see on esimene raamkokkulepe mis äh, rajaneb siis ja tõusetub otseselt aluslepingust ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist kakssada üheksakümmend viis. selle lepinguga luuakse põhimõtteliselt läbipaistvad suhted ja dünaamilised äh, suhted komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel. tegemist on kompromissiga, tasakaalustatud kompromissiga kahe institutsiooni nägemuse vahel selle kohta, kuidas nad näevad siis oma edasist tööd Lissaboni lepingust tulenevalt. ja kõik saavutatu oli minu meelest äärmiselt positiivne ja põhimõtteliselt selle raamkokkuleppega õnne, õnnestus meile uued pädevused tõlgendada ja ka laienenud pädevuse tõlgendada siis konkreetsesse kokkuleppesse see puudutab nii seadusandlikku tööd, aga ka planeerimist ja äh, kavandamist. ma tooksin mõned näited. mis puudutab Euroopa Parlamendi rolli ähm, komisjoni tegevuskava paikapanemises või näiteks nii-öelda pehme seadusandlusega seonduvad küsimused ehk teisisõnu mittesiduv seadusandlus äh, seal on seadusandlik pädevus Euroopa jaoks, Euroopa Parlamendi jaoks palju tugevam. teine märkus puudutab kontroll, Euroopa Parlamendi kontrolli rolli räägime me siin näiteks või kas või volinike valimise reglemendist või presidendi ametisse nimetamisest või parlamendi rollist äh, komisjoni volinik, komisjoni volinike tasustamise osas. kõik see on äh, sees nüüd selles raamkokkuleppes. ühesõnaga, tunnustatakse siin kõiki meie pädevusi, mis tõusetuvad Lissaboni lepingust ja veel oluline punkt on kindlasti teavitamiskohustusega seonduv. juurdepääs informatsioonile, salastatud informatsioonile äh, või konfidentsiaalsele informatsioonile. on muutunud rõhuasetus äh, komisjoni ja parlamendi ametnike vahel. me teame näiteks, et äh, seni on vastutav äh, volinik põhiseaduskomisjon, põhiseadusküsimuste eest võib saata ühe või teise salastatud dokumenti fraktsioon, dokumendi fraktsiooni esimeeste konverentsile ja seega toimub infovahetus äh, parlamendi presidendi äh, ja komisjoni presidendi vahel, fraktsiooni esimeeste vahel ja nii edasi. Äh, kuid nüüd on siis toestatud ka info juurdepääsu komisjoni liikmetele. toodud on siis infotund mitte ainult komisjoni presidendiga, vaid ka volinikega. nii et üldiselt, kui me vaatame Lissaboni lepingu äh, jõustumist ja, ja selle lepingu sätete austamist ja võimude lahususe prinsti-, printsiibi austamist, on meie ees täna raamkokkulepe, mis täpsustab kõik need tahud, täpsustab seda, mis on kirjas Lissaboni lepingus ja teeb sellest palju paremini rakendatavana. ja nüüd järgmisena sõna volinik Šeftšovitš. suur tänu, proua president. lugupeetud parlamendisaadikud minul on au täna äh, osaleda selles arutelus, mida te peate ähm, raamkokkuleppe muutumise osas institutsioonide vahel ning äh, me kutsume üles äh, seda raamlepingut toetama parlamendi poolt. protsess oli olnud pikk, algas peaaegu aasta tagasi pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus ma tahan tänada härra Leenet ja tervet tema töögruppi, äh, Dagmar Uberendit, Rebecca Harmsi, Hannes Vobodat ja loomulikult meie raportööri äh, Paolo Rangelit, sest nad äh, töötasid väga tõhusalt, nende arut- ja meie arutelud omavahel olid väga konstruktiivsed. parlamendi mm, pädevus pärast uue lepingu vastuvõtmist on muutunud. parlamendi resolutsioon veebruaris kaks tuhat kümme äh, äh, seda ka käsitles ja sellepärast on äärmiselt oluline, et kahe institutsiooni vahel äh, vaadatakse uuesti läbi raamkokkulepe, sest see võimaldab ühiselt ellu viia leppe elemente Eh, me läheme kaugemale kahe tuhande viienda aasta raamkokkuleppest see raamkokkulepe oli väga eh, tõhus instrument meie institutsioonide vahelistest suhetest. see viis mm, edukale koostööle. ja ma usun, et mm, need läbirääkimised, mis märtsikuuses algasid, on nüüd jõudnud kõigile poolele rahuldava tulemuseni Eh, tegemist on suure edusammuga, mis tõepoolest süvendab eh, praktilist koostööd eh, erinevate institutsioonide vahele ning tõhustab parlamendi rolli pärast Lissaboni lepingu jõutumist. tegemist on tõelise partnerlusega Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel praktikas. ma tahaksin juhtida tähelepanu kahele elemendile. see kokkulepe Eh, võimaldab luua struktureeritud dialoogi meie kahe institutsiooni vahel eh, ja see on äärmiselt oluline, kui nõukogu koostab oma tööprogrammi. siin on pandud paika detailsed reeglid, kuidas komisjon eh, informeerib parlamenti ja need reeglid käsitlevad ka salastatud informatsiooni, kuidas see jõuab parlamendini nii kiiresti kui võimalik selleks, et eh, informeerida parlamenti rahvusvaheliste läbirääkimiste osas. Eh, see eh, puudutab ka parlamendi teavitamist ekspertide tööst, kes on tööle võetud komisjoni poolt. ma kinnitan parlamendi poliitikutele, et kuigi meie kokkulepe ei ole veel jõustunud, on juba olulised olumendid selle, elemendid sellest ellu jõudnud. ma räägiksin teile parlamendi tööprogrammist, eh, komisjoni tööprogrammist aastaks kaks tuhat üksteist. Eh, härra eh, Barroso on selles osas teavitanud juba parlamendi, ma olen, on koos, toimunud konverents, kus seda teemat käsitleti ja nii edasi ja kolmanda, kolmapäeval eh, saab eh, härra Barroso jälle kokku presidendi sõpradega. kõik see on tugevdanud koostööd eh, meie institutsioonide vahel ning seepärast on raamkokkulepe väga heaks instrumendiks. lugupeetud parlamendiliikmed, meie läbirääkimised olid ähm, suureks jõupingutuseks mõlema institutsiooni poolt, et äh, meie institutsioonide huvisid ja muresid ühtekokku lahendada. näiteks on olemas erinevad programmid, mis äh, kaasnesid Lissaboni äh, programm, Lissaboni lepinguga ja ärgem unustagem ka nõukogu selle uuesti läbi vaadatud Room kokkuleppe puhul tõhustub meie koostöö ka nõukoguga. seepärast mõlema poole eh, läbirääkijad eh, tegid tõsiseid jõupingutusi, et eh, mõlemad osapooled võtaksid endale kohustusi koostöö osas ja komisjon on veendunud, et see tekst, milleni me jõudsime pärast Eh, raskeid läbirääkimisi eh, tõepoolest eh, peegeldab institutsioonide tööd. oli ka raskeid momente mõnikord olid tegemist juhtumitega, kus meie arvamused ei langenud kokku kuid ma tõepoolest loodan, et resolutsiooni eelnõu, mis puudutab raamkokkulepet, leiab heakskiidu. on mõningased tõlgendused, mis läksid kaugemale sellest, kui meie arutelud näiteks üks tõsine teema oli parlamendi osalus rahvusvahelistes läbirääkimistel. parlamendi ehm, esindajad eh, oleksid siis kohal, kui niisugused läbirääkimised toimuvad. Eh, olulised olid ka asjad, mida me rääkisime eh, mittesiduva seadusandluse puhul ja nii edasi. selleks, et vältida igasugust mitmeti mõistetavust, on meil vaja, et me peaksime kinni oma kokkulepetest. komisjon seisab väga tõsiselt selle raamkokkuleppe taga ning e, ta püüdab, e, püüab rakendada seda raamkokkulepet täpselt vastavalt sõnastusele. komisjon e, ei luba endale mitte mingisugust ühepoolset tõlgendust. raamkokkulepe oli läbirääkimiste tulemusel sündinud dokument ning Eh, see arvestab mõlema institutsiooni huvis, huve ja õigusi. me eh, püüame niimoodi ellu viia seda erilist eh, partnerlust, mis meie vahel on ja me teeme lojaalset koostööd kõikide institutsioonidega. ma loodan tõepoolest, et raamkokkulepe leiab eduka rakenduse. suur tänu! tänan, härra Sevtšovitš, nüüd kõnelejad fraktsioonide nimed ja Euroopa Rahvapartei nimel äh, saab sõna härra Mendes de Vigo kolmeks minutiks, palun. tänan. olen juba kaheksateist aastat Euroopa Parlamendi liige ja endiselt Euroopa Parlamendil ei ole praktiliselt mingit võimu. see protsess näitab, kuidas me oleme konsultatiiv äh, rolli kandjast olenenud seadusandliku rolli kandjaks. kolmapäeval me peaksime andma oma kinnituse parlamendi ja komisjoni vaheliste läbirääkimiste tulemusele. ja kui ma nüüd oma perekonnale ütlen, et ma lähen Brüsselisse ja hakkan läbirääkimisi pidama Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel, siis on natukene keeruline seda seletada, siseriiklikul tasandil selliseid läbirääkimisi ei ole, on raske aru saada, miks äh, parlament ja komisjon peavad jõudma kokkuleppele õigusloome menetluse alal. aga seda kõike on meil vaja selleks, et olla tõhusam raamkokkulepe üritab juba ennetavalt äh, kõrvaldada takistused äh, seadusandliku ja parlamentaarse kontrolli teelt. meil on nüüd äh, õnnestunud leida hea kompromiss Euroopa demokraatia vaimus, mis põhineb konsensusel, mitte konfliktil oluline on leida lahendused probleemidele. käesolev raamkokkulepe võimaldab meil tulevikus ennetada probleeme. meil on nüüd Lissaboni leping ja raamkokkulepe on selle loogiline jätk. ma tahaksin äh, Paolo Rangelli, tema meeskonda ja komisjoni õnnitleda selle puhul, et jõuti mõistlikule kokkuleppele loomulikult äh, on äh, rahvusparlamentides mitmesuguseid äh, erinevusi, siin tulevad mängu ka nõukogu pädevused, aga seadusandlikus töös on kõik kolm institutsiooni võrdsetel alustel ja raportöör tõesti haaras siin härjal sarvist. artiklid äh, kuus ja seitse, seal räägitakse rahvusvahelistest lepingutest ja on tõesti väga oluline, et parlament oleks informeeritud ja saaks osaleda läbirääkimistel. ei rohkem ega vähem ja seda ka raportöör nõudis ja sai tahaksin äh, õnnitleda raportööri, saavutati väga hea tulemus. ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel äh, palun. suur tänu, proua president. Äh, ma tahaksin korrata seda, mida kõik on seni öelnud vaatamata tehnilistele raskustele, mis selle lepinguga kaasnevad, on minu meelest tegemist siiski äärmiselt olulise asjaga. seda tuleks vaadata paralleelselt eh, paar eh, kuud tagasi tehtud eh, määrustike muutustega. raamkokkuleppe muutmine äh, ja Euroopa mm, Parlamendi kodukorra muutmine on väga oluline osa uuest Euroopa Liidust. Euroopa Parlament peab väga olulist rolli mängima, me oleme seadusandlik kogu Euroopa Parlamendina ja nende kahe instrumendiga, ehk siis raamkokkuleppe läbi ja kodukorra kohandamise läbi saame me siis ka mõistliku äh, rolli endale. nagu öeldud, on väga oluline, et Euroopa Parlament kelle peamine eesmärk on ju läbirääkimisi pidada nõukoguga ja komisjoniga, jõuaks äh, siis kokkulepeteni seadusandluse osas ja raamkokkulepe sätestab kõik meie suhete erinevad tahud. ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on aga äh, parlamentaarse kontrolli äh, aspekt. härra Šefčovitš minu meelest äh, tuleks äh, leida selline mehhanism, mis tagaks äh, komisjoni esindajate kohaloleku Euroopa Parlamendis. et kõik volinikud oleksid siiski kättesaadavad, vastamaks koheselt küsimustele, mis võivad tekkida, see kindlasti aitaks tagada, et tänases poliitilises maailmas saaks otse esitada vastaspoolele küsimuse. Need artiklid kuus ja seitse, ma saan aru, mida te ütlete. jah Euroopa Parlament äh, ei ole osaline kõikides läbirääkimistes äh, muidugi sõna otseses mõttes, aga teine, teisalt peaksite te siiski mõistma, et parlamendil oma roll on ja et me peame mõtlema ka tulevikule. suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Andrew Duff, kellel on kaks minutit kõneaega. suur tänu, proua president me kuulasime suure huviga äh, volinik Šefčovitš teid. tundus siiski, et teid huvitas äh, rohkem nõukogu materdamine kui Euroopa Parlamendi äh, seisukohtade ründamine ja see on täiesti õige lähenemine sellepärast et kui nõukogu, kelle tühja, kelle kohad jällegi on minu meelest veel täna õhtul tühjad, kui neid oleks äh, tõesti huvitanud äh, rolli täitmine, siis oleks äh, nad võinud vähemalt kohale tulla. parlament teab et Lissaboni lepingu jõustamisel peame me oma uusi pädevusi äh, mõistlikult äh, ja vastutustundlikult äh, rakendama. me oleme ka täies mahus pühendunud Euroopa Liidu pädevuse suurendamisele rahvusvahelistes läbirääkimistes. seda siis läbi volinik, äh, komisjoni tõhusa tegutsemise. ma tahaksin eriti rõhutada seda, kui oluline on see, et komisjoni president äh, Barroso võtaks kaalumisele volinike käitumiskoodeksi ümbersõnastamise. eriti, mis puudutab äh, äh, majandushuvide deklaratsiooni me teame, et selles süsteemis on äh, teatavad puudujäägid, see tuli välja, kui toimusid äh, kuulamised äh, parlamendis Barroso komisjoni heakskiitmiseks. suur tänu! tänan! ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Tšernetški üheks minutiks. suur tänu! meie Hispaania kolleeg härra Vertigo ütles, et temal on eh, probleeme, kuidas seletada oma perekonnale seda väga erilist õiguslikku suhet, mis on Euroopa Liidu institutsioonide vahel. aga mina isegi ei hakka seda oma perekonnale selgitama, sellepärast et asi on nii liiga keeruline. Lissaboni eh, leping on nii-öelda pime kohting. ei ole väga hea, et alles praegu hakkame me rääkima institutsioonide eh, kompetentsusest ja kompetentsist. asi on läinud liiga hiljaks. aga parem hilja kui mitte kunagi ärgem rääkigem siin nendest suhetest eh, sõpruse Eh, kontekstis, räägime hoopis väga konkreetsetest suhetest, mis on parlamendist, eh, mis on parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel. ja nüüd eh, FD fraktsiooni nimel härra Messerschmidt, poolteist minutit, palun. tänan. sooviksin kasutada seda võimalust, et õnnitleda härra Rangeli hea tehtud töö eest, mis puudutab mõningaid raamkokkuleppe osi. on ääretult oluline, et me teeksime edusamme teavitamiskoostöö alal, et meil oleks rohkem parlamentaarset kontrolli ja mõju, aga kõige olulisem aruteludes oli see, et me juhime tähelepanu välis- poliitika vallas esinevatele puudustele, mida on endaga kaasa toonud äh, Lissaboni leping. ma olin Taani parlamendi liige, kui Lissaboni leping äh, vastu võeti. me saime kinnituse, et riikide suveräänsusesse ei puututa ja nüüd välispoliitika valdkonnas äh, ehitatakse üles võimustruktuur, mis oli äh, mõeldamatu, prantslased ja hollandlased ütlesid ei, nad osalesid äh, koostöös äh, ainult sel tingimusel, et välispoliitika jääb liikmesriikide pädevusse fraktsioonidesse kuuluvuseta saadikute nimel härra Brons, poolteist minutit. suur tänu. E, mina olen selle vastu, et e, igasugused kokkulepped e, kahe projekti tootjat, toetajate vahel heidetakse otsemaid kõrvale. meil oli ülesanne suurendada parlamendi võimu ja see meil ka õnnetus Eh, komisjon peab paremini mõtlema läbi ja tutvustama parlamendile kõiki õigusloomelisi ettepanekuid, oluline on koostöö parlamendi ja nõukogu vahel. aga selle juures on veel teine külg. parlament ja nõukogu äh, tähendab, vaja on vähendada nõukogu võimu, sellepärast et vähemalt minu koduriigi puhul kasutavad nad oma võimu halvasti tavaliselt äh, äh, parlamendi liikmed ei oma äh, e, ola, osalemine rahvusvahelistel läbirääkimistel on öö, oluline. parlamendi on siin halvasti koheldud ma ei räägi siin praegu sellest, mis puudutab eh, finantsandmete läbirääkimist eh, USA-ga. Eh, siin oli tegemist salastamisega, isegi komisjoni liikmed ei vastanud meie täiesti õigustatud küsimustele. suur tänu ja nüüd järgmised kõnelejad, esimesena härra Giacolino, kaks pool minutit. Signora Presidente, volevo anch'io, come dire, complimentarmi con tänan, proua president. ka mina sooviksin õnnitleda läbirääkijaid selle positiivse tulemuse puhul ja see saavutati ka väga lühikese aja jooksul. aset leidis konstruktiivne dialoog. loodame, et see kokkulepe saab kolmapäeval parlamendi heakskiidu ja see ratifitseeritakse ka kohe raamkokkulepe kindlasti annaks ka Euroopa Parlamendi töödele hoogu juurde ja Lissaboni lepingu eesmärgiks oligi ju tugevdada koostööd institutsioonide vahel parlament äh, näitab komisjoni vastu üles äh, usaldust, samas toimub ka kontroll mitmesuguste programmide tõhususe ja muude tegevuste üle. meil tuleb positiivselt hinnata ka volinike poolset panust ka konfidentsiaalsuse osas. mitmeid keerulisi teemasid käsitleti kompromissi vaimus ja sobitati nad sellesse teksti. ma olen veendunud, et käesolevaga raamkokkuleppega sõnastatakse projektid paremini, saavutatakse parem õigusloome ja kindlasti tugevdatakse ka suhteid rahvusparlamentidega. ka agentuuride tööd puudutav osa saab positiivse hinnangu. ma loodan, et äh, peadirektorid äh, tulevad ka tihem parlamenti kohale, igal juhul tahaksin õnnitleda selle läbirääkimiste puhul. prokurör Mai proua president, volinik, kallid kolleegid, see uus raamkokkulepe on äh, väga oluline samm edasi komisjoniga suhete parandamise teel, süvendamise teel. uus partnerlus arvestab Euroopa Parlamendi uut pädevust, äh, mis tõusetub Lissaboni lepingust. komisjon ja töögrupp on teinud ära tubli töö ja praktilised ettepanekud selle raamkokkuleppe ettepaneku osas äh, toovad kaasa tõsise paranemise seadusandluse töö osas. infokohustuse täitmine on samuti paremini ta-, tagatud. tere tulemast teile, volinik Šefčovič! Šefčovitš, pööraksin aga tähelepanu kahele punktile. minu meelest on parlamendi kaasamine rahvusvahelistes läbirääkimistes väga suur samm edasi, mis kindlasti lihtsustab seda, et äh, voli, et parlament tulevikus kiidab äh, paremini heaks äh, neid lipp-, Äh, kokkuleppeid. Euroopa Parlament algatas selle ja suur tänu äh, komisjonile selle eest, et äh, nad kavatsevad mõju hindamise kolme kuu jooksul pärast vastuvõtmist igasuguse seaduse osas läbi viia. komisjon tuleb tagasi Äh, parlamendi juurde siis vähemalt aasta pärast äh, seadusandluse vastuvõtmist. kui komisjon parlamendi nõudmisel seadusandlust ei esita, peab ta põhjendama, miks ta seda ei tee. Euroopa kodanikualgatuse alase raportöörina ma tõesti loodan, et komis-, et äh, komisjon arvestab samamoodi ka kodanike nõuetega ja mul on väga hea meel, et komisjon toetas seda raportit, loodetavasti täiskogu teeb sedasama ja, ja järgib seda liini, mille pani ette meie töögrupp. suur tänu ja ja nüüd härra Kolman, kellel on üks minut. proua president, see raamkokkulepe Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheliste suhete osas, mille toob sisse Lissaboni leping, mis põhimõtteliselt on Euroopa põhiseadus, väidetavalt peaks tooma kaasa demokraatlikuma äh, protsessi, tegelikult on see ainult demokraatia mängimine, mida ei ole olemas. järgmised punktid on väga olulised, Lissabonil ei ole mitte mingisugust demokraatlikku ega moraalset jõudu Ühendkuningriigis, äh, poliitiline eliit on lihtsalt võtnud kodanikelt ära võimaluse midagi öelda, selle kohta ja mitte kuidagi ei vähendata äh, sellega Euroopa Komisjoni, kes on valimatu, tegelikult ju pädevust. põhimõtteliselt Euroopa asjad lähevad edasi nii nagu ette, seda tehakse kuskil kulissides suletud uste taga ja ühel hetkel Äh, peab ju ütlema välja, et me peame nende ettepanekute vastu hääletama, meie ei tunnusta Lissaboni vähemalt niikaua, kuni äh, Briti rahval on võimalus midagi öelda selle kohta, vot see oleks õige demokraatia. Äh, suur tänu ja nüüd saab järgmisena sõna proua Flašikova-Benova, kellel on poolteist minutit. suur tänu, proua esinaine, austatud härra volinik, mul on väga hea meel, et äh, me võime täna rääkida uuest raamkokkuleppest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel. see muudetud raamkokkulepe täpsustab ja toestab Euroopa Parlamendi rolli vastavalt Lissaboni lepingu sätetele. ma tahaksin eriti välja tuua komisjoni ja Euroopa Parlamendi töögrupi vahelise töö sujuvuse ja suur tänu teile, komisjoni asepresident, et te nii isiklikult olete sekkunud sellesse protsessi, aga nüüd räägiksin raamkokkuleppest Euroopa Parlamendi tugev roll, tugevam roll tähendab seda, et Euroopa Parlament on tänasest demokraatlikum. meie, ke-, ke-, kes on siia valitud rahva, rahva poolt, oleme nüüd kaasatud Euroopa seadusandluse parandamisesse ja meil on äh, parem ülevaade komisjonis tehtavast. komisjon on vastutuskohustuslik meie ees äh, konkreetsete meetmete osas iga seadusandliku eelnõu osas ja samamoodi peate saama meie heakskiidu ka siis, kui komisjoni käitumiskoodeksit muudetakse. me tervitame tõsiasja, et vastama sellele kokkuleppele saab parlament paremini teavitatud äh, ka äh, läbirääkimistel äh, olevatest rahvusvahelistest läbikokkuvõtetest kõik need meetmed, mis raamkokkuleppes on sees, toovad kindlasti kaasa parema ja sujuvama koostöö kahe institutsiooni vahel ning tagavad selle, et Lissaboni lepingut äh, ka nõuete kohaselt rakendatakse ja veel ühe asja tooksin välja, väga oluline meede, mis peaks tagama parema koostöö, tihedama koostöö parlamendi ja kodanike vahel. järgmisena saab sõna härra Svoboda pooleteist minutiks proua president, kõigepealt ma sooviksin tänada kolleeg Rangeli hea raporti eest ja ka volinik Šefčovitši, kellega ei olnud küll lihtne läbi rääkida, aga ta oli õiglane. me oleme nüüd paika pannud oma koostöö aluse aga meil on ka mitmed eesmärgid veel äh, terendamas meil tuleb ka mitte ainult komisjoni veenda, vaid ka nõukogu, kes siin kohal ei ole, tuleb veenda, et äh, meil tuleb koostööd teha, nõukogu käitub nagu laps, kellelt on mänguasi ära võetud, kes jonnib ja on solvunud, aga selle asemel, et olla solvunud, peaks nõukogu tegema koostööd, et saavutada parim selle kontinendi kodanikele. ja kui me soovime väljaspoole ka tugevad paista välispoliitikas, kaubanduslepingutes, siis äh, me peaksime tegema ka koostööd ühiselt. suur tänu ja nüüd äh, härra Rihv, üks minut, palun. proua president, kallid kolleegid, me kõik teame seda, et Lissaboni leping toob endaga kaasa Euroopa Parlamendi pädevuste suurenemise, kuid äh, väga vähesed meist mõistavad seda, mida see tegelikult kaasa toob, eriti mis puudutab kaubanduspoliitikat, mis on minu huvialaks. tänu Lissaboni lepingule ratifitseerib kõik äh, kaubanduslepingud Euroopa Parlament ja see on palju müra tekitanud juba, näiteks vabaduskaubandusleping Lõuna-Koreaga ja muidugi äh, meie komisjon oleks tahtnud minna kaugemale, kui ähm, erialgne äh, ettepanek, esialgne ettepanek on näinud, aga sõnum on väga selge, kui parlament peab kõik need lepingud ratifitseerima, peab ta olema ka protsessi kaasatud algusest peale, on täiesti utoopiline, et äh, see ei ole nii vähemalt nüüd me saame läbirääkimiste mandaadi osas sõna sekka öelda, see on väga teretulnud. tuleb äh, kaitsta ühenduse vaimu ja täita lepingu sätteid ähm, ärgem komisjoni ja nõukogu osas äh, äh, kujundagem siin välja Stockholmi sündroomi oma, enda puhul. ja nüüd saab sõna härra Milano üheks minutiks. suur tänu, proua president Äh, raamkokkuleppe muutmine Euroopa Parlamendi ja Komisjoni vahel on aluseks äh, paremaks koostööks kahe institutsiooni vahel. Äh, see puudutab nii menetlust, seadusandlikku kontrolli, teavitamiskohustust, volinike osalust parlamendi töös, see kõik on siin kirjas, kuid mina tahaksin rõhutada seda, mis puudutab kokkulepet rahvusvaheliste suhete osas. Euroopa Parlamendile laienev roll ei ole nii-öelda tugevdatud roll, vaid see on roll, mida Euroopa Parlament peab täitma. Euroopa Parlamendil peab olema võimalus osaleda nendes rahvusvahelistes äh, aruteludes selleks, et oma kohustust täita. näiteks kalanduslepingute puhul Äh, on nüüd parlamendil de facto õigus oma seisukohta öelda, kuid äh, me nõuame seda, et äh, me oleksime alati nendes läbirääkimistel osalised, muidu me neid kahepoolseid lepinguid ei saa too, heaks kiita. suur tänu, vaba mikrofon ja kõigepealt saab sõna proua Roitova, kellel on üks minut suur tänu, eh, proua president, mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon ütleb, et et kõik otsused tuleb langetada nii demokraatlikult võimalik, et Euroopa Parlamendi roll peaks suurenema. uus äh, leping Euroopa Komisjoniga kindlasti toestab parlamendi pädevusi, läheb isegi kaugemale kui Lissaboni leping ja mul on väga hea meel selle üle, et vastavalt sellele raamkokkuleppele tuleb nüüd rohkem mõjuhinnanguid komisjoni poolt. see on väga selge nõue, mida Euroopa Parlament on esitanud ikka ja jälle. on väga oluline, et saadikutel oleks juurdepääs äh, dokumentidele nii lai kui võimalik, ei saa öelda, et eh, ei saa lubada seda, et lihtsalt neid teavitakse paari sõnaga eh, ja see ei saa jääda puhtaks formaalsuseks, me peame olema kaasatud ka sisuliselt selleks, et me saaksime kuidagi asju mõjutada. mis puudutab tulevikku, siis eh, nõukogu ja komisjon peavad tegema koostööd märksa sujuvamalt Euroopa Parlamendiga. nüüd järgmisena sõna härra Paškale. suur tänu, proua president volinik. Lissaboni leping on tulnud äh, välja uued ülesanded nii komisjonile kui parlamendile ja on väga hea, et äh, aasta pärast seda, kui leping jõutus, jõustus, on meil nüüd olemas raamkokkulepe meie ühiste ülesannete osas E, meil on olemas kokkulepe ühiste menetluste osas selleks, et vältida otsuste langetamisel arusaamatusi. Euroopa Liit põhineb kokkulepetel liikmesriikide vahel ning mõned nendest ülesannetest on nad delegeerinud komisjonile. sellepärast on Lissaboni leping toonud kaasa e, kohustuse koostööks e, liikmesriikide parlamentidega ja raamleping aitab meil eh, meie ülesandeid jagada. aitäh! suur tänu ja nüüd härra Obermeier, üks minut, palun. tänan, proua president. parlament ja nõukogu on kõrgemad seadusandlad äh, ja parlamentil on otsene legitimatsioon, nõukogul kaudne, komisjonil seda legitimatsiooni ei ole ja nemad saavad esitada ettepanekuid Euroopa Liidu tasandil ja hoolimata Lissaboni lepingust on siin valdkonnas tugevaid puudujääke. et parlament saaks oma algatusõigust täielikult kasutada, tuleb teavitamiskohustust laiendada uue vahendi kodanikualgatusega peaks parlament, kodanike esindaja olema niivõrd vara kui võimalik kaasatud seadusandlikesse menetlustesse ja kui me räägime rahvusvahelistest suhetest, siis tuleb äh, tugevdada komisjoni teavitamist kohustust Euroopa Parlamendi ees. me ei tohi äh, lubada seda, et meil oleks bürokraatlik ja kodanike kauge äh, mehhanism. proua Pasescu, üks minut, palun suur tänu, proua president, mina arvan, et uus raamkokkulepe parandab oluliselt Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid, seda siis perioodil kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist. koostöö õigusliku aluse muutmine tuleb täiesti õigel ajal, ainult mõnda aega pärast Lissaboni lepingu jõustumist. uued reeglid defineerivad väga selgelt ära selle, mis on kahe institutsiooni poliitilised Äh, kohustused ning kindlasti suurendab parlamendi rolli, mille me oleme välja võidelnud endale otsuse langetusprotsessis. mis nüüd puudutab võrdset kohtlemist, siis selles osas saab parlament nüüd samad õigused nagu nõukogu dokumentide juurdepääsu osas, äh, nende dokumentide osas, mis on siis kas eelarve iseloomu või seadusandliku iseloomu ja on väga oluline, et Euroopa Parlamendil on roll ka Euroopa Liidu tegevuskava osas, see kindlasti suurendab kodanike osalust ja see on ju meie kõikide prioriteediks. ja viimasena saab vaba mikrofoni voorus sõna proua Morvai, kellel on üks minut. suur tänu. piiblis öeldakse ka et ehm, head puud kannavad häid vilju, halvad puud halbu vilju Lissaboni leping sündis äh, diktatuuri äh, mõju all ja häid vilju see puu kanda ei saa. Lissaboni leping suruti meile peale, ka minu riigile suruti see leping äh, peale, see toimis nii, et läbirääkimised toimusid suletud uste taga inimestel ei olnud mingit äh, mõju selle lepingu väljakujunemisesse. Lissaboni leping on võimsalt äh, Ungari osas vähemalt äh, täiesti kestetu, sellepärast et kodanikuorganisatsioone ei kaasatud, kodanikuühiskonda ei kaasatud, inimestelt midagi ei küsitud. Lissaboni leping võeti vastu põhimõtteliselt nii, et inimesed ei teadnudki, mis seal lepingus üldse sees on. nii palju siis demokraatiast ja diktatuursetest lepingutest nüüd äh, jõuame tagasi komisjoni juurde ja härra Sevtšovitš, palun. suur tänu, proua president, ma kõigepealt tahaksin tänada kõiki kõnelejaid, kes täna sõna võtsid, eriti neid, kes toetasid raamkokkulepet sellepärast, et minu meelest on tegemist olulise käsiraamatuga koostöö vallas tulevikku eh, silmas pidades. ma tahaksin E, veel kord eh, tänada seda töörühma, Euroopa Parlamendi töörühma, sest me pidasime nendega väga intensiivseid läbirääkimisi ja kõik see tõsine töö, mille nad ette võtsid, jõudsid siis ka, eh, jõudis siis ka mm, hea tulemuseni ma täna, tahaksin tänada kõiki eh, inimesi, ma tahaksin tänada ka neid parlamendiliikmeid, kes väljendasid muret. kõigepealt ma ütleksin, et komisjoni jaoks on oluliseks põhimõtteks eh, panna paika institutsiooni vahelised head koostööpraktikad ja neid tuleb ka säilitada me ei tohiks mitte mingil juhul teha sammu tagasi nendest edusammudest, mis meil juba on. mulle tundub, et see raamkokkulepe on igatahes alati olete kõik probleemid eh, selgemaks teinud. mõnikord on väga rasked tõlgendamisküsimused eh, meil ees mõlemapoolselt ja nüüd me saame lahendada neid konstruktiivsel moel. ma kinnitan teile, et komisjon jääb konstruktiivseks. lugupeetud parlamendiliikmed, ma arvan, et eh, praktikas on selgunud, et paljud mured, mida te väljendasite, ei ole põhjendatud Äh, lepingute, aluslepingute alusel on ähm, äh, institutsioonidel oma ülesanded, aga äh, siin ma viitasin alguses ähm, käitumiskoodeksile, mis puudutab volinikke ning selles osas on olemas ettepanek, et käitumiskoodeks saaks Eh, tõesti valmis ning vastavalt meie raamkokkuleppele me küsime selles osas ka arvamust ehm, parlamendilt. kokkuvõtteks rõhutaksin seda, et kui me, et kui eh, selgub, et tekivad mingisugused probleemid, siis me püüame leida ka lahendust. tegelikult on ette nähtud raamkokkuleppe läbivaatamine kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, et vaadata, kas kõik asjad on korras ning me tõepoolest ootame teiega koostööd selle eh, uuesti läbi vaadatud raamkokkuleppe alusel ja ma loodan, et te hääletate kolmapäeval positiivselt selles suhtes ning et valitsema jääb positiivne koostöövaim kõikides eh, koostöövaldkondades kõikide Euroopa institutsioonidega, sest seda ootavad meilt meie kodanikud, meie peame eh, andma praktilisi tulemusi, aitäh! tänan, härra volinik. järgmisena saab sõna härra Rangel, raportöör kaheks minutiks uh,. Uh, suur tänu, proua president. ma võiksin uh, teha teatavad uh, kokkuvõtted sellest debatist ja ma tahaksin rõhutada järgmist elementi selle raamkokkuleppe üheks suureks eesmärgiks oli eelarve ja seadusandliku pädevuse osas panna nõukogu ja parlament võrdsele alusele. ja teistes küsimustes oli samuti meie eesmärgiks see, et arvestataks äh, Lissaboni lepingus ette nähtud võimude lahususe ja võrdsuse printsiipi selleks, et Euroopa Parlament äh, välja arvatud siis äh, tavaseadusandluse ja eelarve osas äh, saaks oma parlamentaarset kontrolli paremini rakendada. minu meelest selgitus, täpsustus, mille raamkokkulepe muudetud kujul annab, on väga positiivne institutsioonide jaoks, on, suhted on läbipaistvamad ja selgemad, sellest lõikavad kasu ka teised institutsioonid, sealhulgas nõukogu. sellepärast, et praegu on nõukogul väga selge nägemus sellest, kuidas nõukogu ja komisjoni vähelise, vahelised suhted on pärast Lissaboni lepingut reguleeritud teinekord võib-olla reaktsioonid on äh, nõukogus olnud emotsioonidest kantud ja on, nad on olnud äh, muudetud raamkokkuleppe vastu, tuleb ka see päev, kus nad leiavad äh, sellest siiski midagi positiivset, mõistavad, et see on kasulik kõikidele institutsioonidele ja äh, kindlasti eh, see raamkokkulepe ei ole kasulik mitte ainult kodanikele, vaid ka kolmele Euroopa Liidu institutsioonidele, seda vastavalt Lissaboni lepingu eh, kirjatähele ja vaimule, nii et suur tänu komisjoni eest, komisjonile. arutelud on käesolevaga lõppenud, raporteid hääletame kolmapäeval kell kaksteist null null austatud äh, kolleegid, läheme päevakorraga edasi ja järgmiseks